QNGL-s sotsiaaldemokraatide, ALDE, Roheliste, ECR ja Rahvapartei fraktsioonidelt olen saanud taotlused nimetuste kohta delegatsioonides. see nimekiri avalikustatakse tänase istungi protokollis ja kui keegi ei esita protesti selle kohta, siis on need nimetused kinnitatud. daamid ja härrad, nagu te teate, siis äh,